kena pärastlõunat, daamid ja härrad, eh, jätkame istungit. kõigepealt võtame eilse istungi protokolli ette, eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teile kättesaadavaks tehtud. kas kellelgi on vastuväiteid protokolli osas? kas te püüate käega märku anda, et teil on vastuväide? ahaa, ma ei saa tegelikult teie käega märgu andest aru, selge seega, kui keegi vastu ei ole, on protokoll vastu võetud. ja jõuame esimese päevakorrapunkti juurde tänasel pärastlõunal kuul-.